et pärast juulikuise äh, istungjärgu peatamist olen ma koos äh, ülemkogu eesistujaga allkirjastanud kaheksa dokumenti, mis on vastu võetud seadusandliku tavamenetluse raama, raames ja äh, nende dokumentide pealkirjad avalikustatakse selle istungi protokollis.